aitäh, volinik, debatt on lõppenud ja hääletamine toimub homme keskpäeval. ja nüüd läheme viimase raporti juurde tänasel õhtul, härra, proua Škakilt. raport digitaalse vabaduse strateegia kohta Euroopa Liidus väli, Euroopa Liidu välispoliitikas ja raportöörile neljaks minutiks sõna. aitäh, volinik, kolleegid see on suunatud äh, kõrge esindaja Ashtoni tema teenistuse kohta. tehnoloogiline areng mõõdutab, muudab inimeste elu kogu maailmas, Euroopa Liit, USA ja ÜRO on ligipääsu internetile defineerinud inimõigusega ja Euroopa Komisjon on nõus, digitaalne vabadus on osa Kopenhaageni kriteeriumitest esialgsed poliitilised sammud Euroopa äh, instrumendis, mis puudutab Euroopa inimõigusi ja diskrimineerimise vastuse, vastu võitlemisega, on väga-väga olulised, kuid me peame olema ambitsioonikamad. homme hääletame esimese strateegia üle selleks, et muuta peavooluks Euroopa välistegevuse digitaalses valdkonnas äh, selleks oleks avatud internet, aga mõningates poliitikavaldkondades vajame reegleid ja need tuleb kaasajastada, kaasajastada selleks, et need sobiksid kokku ehk tehnoloogia areng peaks käima käsikäes demokraatia arenguga. meil on oma öö, äh, turvalisusplaan, mida parlament väga-väga ootab, kuid tagage äh, seda, et ei ole nullsummamängu küberjulgeoleku ja digitaalse vabaduse vahel, me peame panema eesliinile äh, inimesed. inimõiguste eest võitlemine seondub ikka rohkem digitaalse komponendiga inimesed istuvad vangis selle eest, äh, et nad tahavad võidelda inimõiguste eest, samal ajal takistab nende kommunikatsiooni võimude lähenemine. igal juhul ei tohiks äh, võidelda demokraatia vastu tehnoloogiate, vahenditega, mida on välja töötatud ja eksporditud Euroopa Liidus. inimõiguste arendamine tähendab ka seda, et inimestel on võimalik äh, pääseda tsensorlusest, tsenseerimisest ja seista vastu küberrünnakat-, rünnakutele, kuigi Euroopa äh, Äh, kehtestab äh, olulise Süüriale ja Ghanale ad hoc äh, sanktsioone, vajame me siiski teisisuguseid ja rohkem vahendeid. Euroopa tehnoloogiad mis on mõeldud selleks, et võidelda terrorismi vastu, neid tuleks aru saada, või et nad on tehnoloogiad, mis on mõeldud välja vaid ühe eesmärgiga ja nende kasutamist tuleks piirata. kõiki Äh, kui me ei äh, kasuta seda seaduste ülimuslikkuse mõttes, siis nende tähendus kaob. me peame digitaalse vabaduse panema nendes tingimusteks, mille kohaselt sõlmitakse majandusabilepinguid. Euroopa Liidu arengupoliitikas on väga palju võimalusi. me suudame ühendada digitaalse lõhe ja loo, luua hea IKT infrastruktuuri, anda inimestele ligipääsu informatsioonile ja teadmistele ning võimaldama online hariduse äh, kaugetes maapiirkondades. esimestel kriitilistel tundidel peale loodus- või humanitaarkriisi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 internetiühendus peaks saama loodud väga kiiresti, IKT võimaldab ka kodanikel jälgida valimisi. Nende võimaluste äh, pööramisel tegudeks peame olema äh, tähelepanelikud ja saama aru selles, et sur-, Euroopa Liit ei suuda kaitsta digitaalset vabadust äh, maailmas, kui seda ei kaitsta kodus. Euroopa ettevõtetele tuleks meenutada, et neil on ka sotsiaalne vastutus olemas. me peame inimõiguste alast mõju Äh, hinnangud äh, teadus-arendusfaasis ja peame rakendama inimõiguste kontseptsiooni äh, juba toodete projekteerimisel. välisteenistus peaks juhtima seda, et globaalselt promotakse ja kaitstakse digitaalset vabadust, sünergeeritakse, et oleks sünergia kaubandus, välis- ja julgeolekupoliitikate vahel. ehk ühtlustatakse Euroopa Liidu väärtused ja huvid. me peame arvestama uut reaalsust, mida on loonud digitaalne areng ning värskendama oma seadusi ja reegleid selleks, et see võtaks arvesse digitaalset vabadust. härra president, eh, seda ei saa teha valitsused üksi, er-, sektoritele on ikkagi palju suurem roll. interneti haldab eh, mitmete eh, osapoolte huvi, siia kaasnevad nii riiklikud kui eraõiguslikud üksused. see peab olema kaasav, siia peab kaasama väikeettevõtted, interneti kasutajad ja tarbijad, kes istuvad samuti laua ääres. Nemad on interneti üldsus ja see on üldistes huvides. ma tahan tänada variraportööre, kes oma panuse andsid, kõiki huvirühmi, kes panustasid arutelu äh, dokumenti, see dokument on crowdsourced, see tähendab, äh, on järjekordne näide sellest, kuidas demokraatia võib kasutada digitaalset vabadust äh, ka Euroopa Liidus, aitäh. proua Tikau. Mersi, madame la president strategia privind libertatea digitală în politica externă a uniunii europene recunoaște me näeme, et digitaalne vabadus äh, on väga oluliseks aspektiks Euroopa Liidu välispoliitikas. telekommunikatsioonivahenditel on täiesti reaalne mõju inimeste äh, vabadusele ja demokraatia toimimisele. see aitab kaasa heade valitsemistavade juurdumisele, kirjaoskuse levikule samuti aitab see ähm, tõhustada reageerimist näiteks looduskatastroofidele. inimõiguste äh, teemaga tegelemine kindlasti nõuab ka telekommunikatsioonivahendite suuremat kasutamist, suuremat juurdepääsu infole, teadmistele ning äh, vabaduse edendamist äh, kõigis maailma regioonides ja siin peaksime äh, arvestama ka digitaalse vabast, vabaduse strateegia äh, tähtsust ähm, üleminekuriikidele. Äh, härra Kelly, aitäh, äh, sooviksin Äh, rõhutada seda, et kuigi tegemist on hilise tunniga, räägime me praegu väga tähtsast teemast. see on põhimõttelise tähtsusega kõigile inimolenditele, see teema, eriti just internetiajastu, ajastut arvestades me näeme siin nii plusse kui miinuseid muidugi on tegemist äh, Euroopas äh, ühe põhi õigusena, kuid äh, mujal maailmas peaksime sedasama tagama, kuid me näeme, et miinuse poole pealt äh, seda, et kontrollitakse äh, fundamentalistlike režiimide poolt inimeste meedia ja telekommunikatsioonivahendite kasutamist. me peaksime tagama selle, et digitaalne vabadus siiski valitseks kogu maailmas, see on meie jaoks väga oluline. aitäh, härra Paška, palun! lugupeetud äh, president, äh, kolleegid, äh, uued info levitamise viisid on osaks demokraatia arengust ja need on aidanud kukutada mitmeidki autoritaarseid režiime. see paneb meid eeldama ka selle, et režiimid püüavad ähm, digitaalset ala siiski kitsendada ning infovoogusid kontrollida selleks, et kontroll, saavutada kontrolli ühiskonna üle. tehniliste embargode kaudu oleks võimalik takistada riikidel, nagu näiteks Hiina, kasutada poliitikat äh, kontrolli teostamiseks interneti üle. oma välispoliitikas äh, peaksime tagama selle, et veename neid režiime, et ühiskond peaks siiski vabalt arenema ja sellisel viisil Hiina äh, ühiskond muutub samuti vabamaks. nüüd aga vaba mikrof-, äh, ma, ma, vaba mikrofon on lõppenud ja anname sõna volinikule. aitäh ma sooviksin tervitada äh, proua Šake raportit, mis puudutab digitaalse vabaduse strateegiat. kui ähm, olin enda riigi välisminister, enne kui sain volinikuks, tegelesin selle teemaga ka ise põhjalikult ja seetõttu oskan ma hinnata ka selle teema tähtsust. teine küsimus on muidugi see ajakava me räägime siin põhiõigustest, inimõigustest, kaubandusteemadest ja julgeolekust. Euroopa Liit on pühendunud inimõiguste kaitsele. nagu me nägime, Araabia kevad kasutas uusi tehnoloogiaid demokraatlike väärtuste edendamiseks. meie jagame parlamendi seisukohta et äh, tsenseerimata juurdepääs äh, mobiiltelefonidele, teistele sidekommunika-, side, telekommunikatsioonivahenditele aitab äh, kaasa inimõiguste vabale kasutamisele ning annab inimestele suurema sõnaõiguse neid puudutavates protsessides, nii nagu me nägime ka Põhja-Aafrikas. hoolimata nendest tõsistest intsidentidest äh, mille eesmärgiks on takistada interneti kasutamist, saadame meie selge sõnumi kogu maailmale näiteks kolmanda inimõiguste komitee, see on siis ÜRO komitee, viimasel koosolekul Euroopa Liit laitis äh, igasuguseid interneti kasutam-, kasutamise piiranguid. oma tegevuskavas me oleme ette näinud äh, töö jätkumist äh, no disconnect strateegiaga, et internet äh, oleks äh, endiselt äh, inimõiguste ning demokraatia levitamisel oluliseks meediumiks. tehnoloogiate ähm, ähm, levitamine autoritaarse režiimi künnistes olevatesse riikidesse on väga oluline. praegu toimuvad äh, Euroopa Liidu julgeoleku ekspordipoliitika alased läbirääkimised, ekspordikontroll on üks vahenditest, mida võib kasutada ka interneti ähm, sfääri äh, monitoorimiseks. interneti äh, valitsemise äh, alasel kohtumisel Bakuus toe-, kaitses komisjon igati äh, seisukohta, et igasugused inimõiguste kitsendused äh, ja piirangud on vastuvõetamatud Euroopa Liidule. järgmise aasta aprilli, aprillis tuleme välja konkreetsete juhistega IKT ja, ja telekommunikatsiooni ettevõtetele, et peetakse kinni äh, inimõiguste levitamisest ka kaubanduspoliitika on siinkohal väga oluline, meie kaubandusalased kokkulepped on üheks vahendiks Euroopa väärtuste levitamisel, Euroopa ja, ja inimõiguste levitamisel. välisteenistus ja komisjoni teenistused on pühendunud sellele, et digitaalne vabadus leviks kõikides välisteenistuse tegevustes töötame välja ka sellekohast teatist, tervitame rahvusvahelise IKT alast konverentsi Euroopa Liit teeb kõik endast sõltuma selleks, et rahvusvahelistel foorumitel Euroopa Nõukogus, OSCE-s ning ÜRO-s seda teemat piisavalt käsitletakse. me tervitame ka Euroopa Liidu eh, interneti valitsemise alast strateegiat. Euroopa Liit peaks näitama eeskuju sel, nende poliitikate rakendamisel ning eh, andma finantstoetust ka projektidele ning eh, valitsusvälistele organisatsioonidele selleks, et telekommunikatsioonivahenditega tõepoolest inf-, inimõigusi kaitstakse me peaksime äh, kõik seisma tugeva ning innovaatilise internetikeskkonna eest, et see aitaks kaasa ka majanduskasvule ning äh, erinevatele arengutele selles vallas. aitäh, sellega arutelu lõppes, hääletus homme kell kaksteist, kõigile soovin head õhtut!